need asjad on täiesti käest läinud, kakskümmend minutit on juba möödas ja olukord on täiesti vastuvõetamatu. hästi, ütleb selle peale härra Kovatšov, Vox Populi, rahvas on rääkinud, alustagem. <laughs> kas me peaksime hääletama? Our chairman is coming in few meie esimees saabub paari minuti pärast. härra esimees, kuid see ei tähenda, et teie ei võiks alustada, te võite iga hetk anda siis juhtimise üle õigele esimehele. hästi, ütleb härra Kovatšov, alustame siis esimese päevakorrapunktiga. see on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve kinnitamine, välisteenistus äh, meil on raportöör proua Muniste Urkiisa, kas te soovite sõna saada? ei, siis kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. muudatusettepanek üks. siiski no, kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa kuus lükati tagasi, mis saab edasi, küsib esimees. seitse muudatusettepanek, seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja siis elektrooniline hääletus äh, äh, projekti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. Now it's open. hääletus on alanud. One, one second please. Ich habe mit Ja gestimmt. Okay, okay let's uh, close with hääletus on lõppenud, kolmkümmend seitse poolt, vabandust, kolmkümmend üheksa poolt, sest meil on kaks liiget kaardita, kolm vastu, neli erapooletut. palju õnne raportöörile! Thank hm? you.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 mul oli kõnelus välis- ja Euroopa ministritega eh, Ukraina teemadel pärast eilset eh, nõukogu kohtumist ja täna pärastlõunal me ilmselt räägime sellest, eh, mida ma kuulsin seoses proua Ashtoni külaskäiguga. ja nüüd hakkame hääletama kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmist, muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. hääletame veel kord, kes on kaheksanda poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus äh,, äh rektor, raporti projekt muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud Ehm, nelikümmend üks häält poolt, viis eh, erapooletut, vastu võetud. ja nüüd eh, siis eh, soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, härra Watsoni soovitus, härra Watsonil sõna. härra esimees, ma tahaksin teha taotluse. Need arutelud, mis meil toimusid fraktsioonide vahel me otsustasime, et me tahaksime selle raporti pealkirja muuta selleks, et me räägiksime siin ringhäälingu kasutamist Euroopa Liidu diplomaatias, mitte ringhäälingu kasutamisest vahendina Euroopa Liidu diplomaatias. ma saan aru, et esimeste konverents võiks seda teha, neil on vaja ainult ametlikku taotlust äh, Äh, valdkonnakomisjonilt ja tõesti kõik fraktsioonid toetavad seda ettepanekut ja me soovime seda muutust teha sellepärast, et siin väga selgelt ja õigesti öeldi juba, et kui me ütleme vahendina Euroopa Liidu diplomaatias, siis võib-olla arvatakse, et me soovime teha Ringhäälingu kaudu propagandat Euroopa Liidule ja ma sain täna hommikul aru, et äh, Rahvapartei kolleegid, eriti proua pakk soovivad, et me viivitaksime selle raporti vastuvõtmisega just selle pealkirja pärast. mina ei soovi viivitada me oleme siin valdkonnakomisjonis kaks korda rääkinud juba sellest raportist, meil on olnud kaks variraportööride kohtumist, kohtumist ja kuna tegemist on soovitusega nõukogule, siis me peaksime tõesti järgmine kord siiski täiskogul juba hääletama selle üle ja seetõttu võib-olla pealkirja muutmine aitaks vastuvõtmist kiirendada, nii et tõesti ma loodan, et te kolleegid so-, toetate seda raportit ja ka seda ettepanekut proua Pakk, isegi kui äh, seda pealkirja muudetakse, on see ikkagi mm, vääriti mõistetav ja ma ei tea, miks me sellist äh, raportit võtame vastu enne Europarlamendi valimisi, kui seal on nii palju äh, vääritimõistmisvõimalusi. igaüks võib seda ära kasutada selleks, et väita, et meie maksame propaganda kinni Euronewsi ja teiste asjade kaudu. see ei ole, käi lihtsalt nii. me anname Euroopa Liidu vaenlastele tõesti sõnad suhu, millega me, nad saavad meid rünnata. ja üks näide veel. meil on ju kompromiss ja tavaliselt äh, ei saa kompromisside puhul mingeid muudatusi ega eraldi hääletusi teha, siin on öeldud, et äh, tööta välja, töötada välja meediaharta ja edendada teabe äh, objektiivsust ja ajakirjanike käitumist, et kes selle meediaharta peaks äh, välja töötama? tegemist on äh, küll hea tahte ja sõbralike sõnade ja iseenesestmõistatavuste ähm, konglomeraat, mida saab väga hästi meie vastu ära kasutada. nii et härra Farage Ühendkuningriigis kasutab neid sõnu iga päev nii et palun äh, hääletage selle raporti vastu või ma palun, et äh, palun äh, lükake selle käsitlemine edasi või ma palun kõigil kolleegidel selle vastu äh, Äh, hääletada, sest muidu teeme me endale tõesti karuteene. palun vabandust, et ma nii hilja sellega välja tulen, ma ei teadnud, et see päevakorras on, meie komisjonis sellega üldse ei tegeldud, muidu ma oleks juba varem sekkunud. palun vabandust, et ma nii hilja sellega välja tulen, aga mit-, iial ei ole liiga hilja peatada midagi, mis on meie kõigi jaoks kahjulik. palun lugege seda teksti, see tekst kahjustab meid. aitäh äh, härra Preeda. aitäh. ma tahaks öelda, et äh, ma, mulle sai teatavaks äh, proua Paki seisukoht pärast äh, eile toimunud arutelu mina arvan, et tegemist on hea kompromisstekstiga. ma mõistan, hirmu, mis on seotud äh, selle aruteluga ja ka sellega, kas see tuleb õigel ajal, aga mina sellega nõus ei ole ja mis äh, puudutab seda äh, kompromissmuudatusettepanekut ja hardat, siis me, see on üleskutse olla neutraalne ja objektiivne. ma ei saa aru, et kuidas Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis saaks äh, üleskutse olla neutraalne, olla kahjulik. neutraalsus ei ole ähm, oht ja siin ei ole sellega seotud mingeid piiranguid. ja ma toetan loomulikult äh, seda, äh, et väga kahju on see, et kultuurikomisjon ei saanud enne sellega tegeleda, aga arutelud, mis meil olid äh, variraportööridena härra Watsoniga äh,, näitasid, et tekst on hea ja kui muuta veel äh, selle pealkirja, siis äh, on äh, see sisuliselt parem kui meie varasemad meediaraportid ja lõpetuseks tahaks öelda, et me ei pea kartma välja öelda seda, mida me arvame. me usume ju ka meediakanalite liber-, liberaalsusesse ja neutraalsusesse ja ma ei tea, kui härra Farage või keegi teine neid, äh, neid viiteid äh, ära kasutab, siis äh, me nagunii ei saa selle vastu midagi teha nii et me ei pea kartma sellise teksti vastuvõtmist, mina ei näe, et siin oleks mingit ohtu, tekst on iseenesest korralik ja tegemist ei ole tekstiga, mis äh, oleks tekitanud mingeid mingisuguseid erimeelsusi, vaid vastupidi, meid pigem ühendanud. aitäh, palun lubage mulle üks isiklik märkus, mina hääletan selle raporti vastu, kui äh, me hääletama hakkame. ma olen ise äh, raadioajakirjanik, teleajakirjanik, kui äh, keegi mulle ütleb, et vaja on neutraalsust, siis ma muutun Eh, närviliseks. Eh, ajakirjandus ei tohi olla neutraalne, vaid ta peab olema sõltumatu ja keegi ei ole neutraalne, igalühel on oma arvamus. ka avalikus eh, debatis peavad meediakanalid erinevate arvamustega üles astuma. see, sellest just tekibki meediakanalite mitmekesisus, nii et äh, Äh, mina ei saa neutraalsuse poolt hääletada, sest see on mõistliku vaba ühiskonnaga vastuolus ja punkt üks A, ma ei tea, võib-olla on siin muudatusettepanekuid, aga EU values and policies in the sphere of kus räägitakse siin, et kasutada seda kõike diplomaatia vahendina, aga see ei ole meedia ülesanne ei pea seda kõike objektiivselt tegema, sest see tähendab seda, et me müüks oma poliitika maha. see kõlab niimoodi, ma saan aru, et seda ei ole niimoodi mõeldud ja tõesti, mina ei ole sellega nõus ja sellepärast olen ka selle vastu. ning siin on kirjas ka see, et tuleb äh, õiguslik raamistik välja töötada öö, äh, ringhäälingu jaoks, aga see on ju lepinguga täiesti vastuolus, sest lepingus on kirjas, et äh, ajakirjandus ja ringhääling on liikmesriikide pädevuses. nii et tõesti, meil tekib probleeme, kui me selle oma pädevuseks kuulutame, jah. midagi tuleb meil selles osas ette võtta, aga me ei saa selliseid üldisi sõnastusi siin teha, sest praegusel hetkel Euroopa Parlament äh, hakkab siin äh, lepingut rikkuma ja sellepärast mina isiklikult teeksin ettepaneku nimelt tuleks toetada proua Paki ettepanekut, et ärme hääletame selle raporti üle täna. ma ei taha tõesti sellele vastu hääletada, Sir Graham, ma tõesti üritan kuidagi mingit lahendust leida ja sellepärast vaadakem seda küsimust uuesti üle ja leidkem sõnastus, mis aitaks meil äh, siiski koostada raport, millega kõik saaksid nõus olla. Äh, Sir Graham, palun, ja siis hääletame proua Paki taotluse üle. aitäh, aitäh, härra esimees! härra esimees, ma vabandan proua Paki ees, kui ta on millestki valesti aru saanud. Teie, härra esimees, tegite minule ju väga sõbraliku ettepaneku umbes kuu aega tagasi, et ma peaksin proua Pakiga rääkima. ma tegin seda. kolm-neli nädalat tagasi me kohtusime ja arutasime seda küsimust ma jätkasin ka läbirääkimisi variraportööridega ja mul on väga kahju, kui sellest on valesti aru saadud. kõik variraportöörid toetasid seda raportit ja mina isiklikult äh, küll ei näe, et me siin praegusel hetkel hakkaksime Euroopa Liidu propagandamasinat toetama. me räägime siin praegusel hetkel küll Euronewsist, kuid see ei puuduta mitte ainult Euronewsi. nii et kui me räägime Ringhäälingu hartast ja et sellega tekib probleeme, siis tõesti seda, sellega võib tegeleda siis, kui me hääletame vastavat muudatusettepanekut. kui teie, härra esimees, arvate, et sellest oleks abi, siis ma tõesti olen nõus sellega, et äh, arutame järgmisel koosolekul seda veel kord, sest äh, siis saaksime märtsikuus hääletada täiskogul, aga ma siiski eelistaks mitte edasi lükata selle raporti hääletust, sest tegemist on väga, tegemist on äh, soovitusega nõukogule mitte mingi suure algatusega ja sellepärast ma arvan tõesti, et oleks hea, kui me saaksime selle raporti vastu võetud veel enne meie ametiperioodi lõppu, aga kui te leiate, et nädalane viivitus aitaks selleks, et jõuda kokkuleppele, siis minugi poolest ma ei taha siin tõesti arutelu uuesti üles võtta, ütleb härra Haavit, aga kuna meie raportöör ei ole siin kohal ja siin on nüüd tõesti päris mitu erinevat äh, ettepanekut, siis meie toetaksime edasilükkamist äh, märtsikuisele täiskogule selleks, et me saaksime raport, variraportööridega arutada kõike seda, mis täna hommikul on siin välja toodud, aitäh! kas me peaksime hääletama Sir Graham või äh, otsustame, et istume veel kord maha ja arutame seda asja? hästi, siis istume maha. tõesti, võib-olla oli siin tegemist ka minu veaga, et ma tõesti väga tähelepanelikult ei vaadanud kohe üle neid sõnastusi, mis võivad olla valesti mõistetavad. hästi, nõus, väga hea Wir kommen jetzt zum Bericht Pakistan. ja nüüd hääletame Pakistani raportit, raportööriks on kolleeg Zala. kas äh, selle kohta on märkusi? märkusi ei ole, nii et hakkame kohe hääletama. Dann soll er gerade Ihnen immer sagen. Mr Steer, you have to tell always. härra Stier, te peaksite ütlema alati kohe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 hääletamine on lõppenud, kuusteist poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt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 era-, äh, poolt vastu võetud, TV9 kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV13 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV14 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV15 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV16 poolt erapooletud, vastu, erapooletud, vastu võetud, tele seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus äh, raporti projektide osas tervikuna muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja nelikümmend üks poolt, üks äh, vastu ja seitse erapooletut, palju õnne! ja nüüd häälet-, hakkame hääletama proua Janaku raportit. proua raportöör, kas teil on veel midagi öelda? ei ole. siis hakkame kohe hääletama. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime uuesti, aga tõenäoliselt vastu võetud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks äh, poolt, äh, kakskümmend viis vastu, üks erapooletu tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt vastu. ma arvan, et see on vastu võetud. Äh, proua Vasescu oma fraktsiooni vastu, aga hääletame elektrooniliselt. kuuskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud. kompromiss kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime seitsmekümne kuuendat hääletamine on lõppenud ja kakskümmend üks poolt, kakskümmend seitse vastu tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime, seitsekümmend seitse. hääletamine on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu. ja peame jälle kontrollima, seitsekümmend üheksa. hääletamine on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. ja nüüd on otsustav hääl sellel, kellel pole hääletuskaarti kaasas. That's transparent voting <laughs> läbipaistev hääletus That's not clear kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud kaheksakümmend üks, kes on poolt,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 selgelt tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üheksakümne kaheksandat hääletamine on lõppenud ja kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada kuu, sada kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada seitse. hääletamine on lõppenud kaheksateist poolt, äh, kakskümmend kaheksa vastu, sada ka-, ähm, tagasi lükatud, sada kaheksasada üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kümme poolt vastu, erapooletud, sada kümme poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt vastu, erapooletud, kontrollime sada üksteist. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu ja härra Stier tapab just omaenda fraktsiooni kolleegi. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist, seda ei pea hääletama, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vas-, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu kontrollime sada kakskümmend. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud kompromiss kolmteist, poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kakskümmend seitse. siin on midagi valesti, ütleb härra Prokk Ja, hier steht aber Antrag 127. härra Brock ütleb, et tema hääletusnimekirjas on viga ja, ja hääletame kompromissi neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, er-, veel, kes on saja neljakümne üheksanda poolt, kes on vastu? erapooletud, kontrollime elektrooniliselt sada nelikümmend üheksa. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame saja viiekümne esimest, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, seitse, kes on poolt kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kolmteist, kes on poolt? vabandust, ütleb ära. neliteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud kontrollime seitsmeteistkümnendat. hääletamine lõppenud ja kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. see oli nüüd äh, kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud, kontrollime. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus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 tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime kakskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud. see oli nüüd kakskümmend kaheksa, üks poolt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 ja nüüd äh, kultuurikomisjon äh, lõik kolm, lõik kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus, põhjenduspunkt A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 Der Bericht ist abgelehnt. Äh, raport on tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu ja üks erapooletu. jah. jah. einundzwanzig stimmen dafür. kakskümmend üks poolt, äh, härra Stier pluss härra Tšiir ja kakskümmend kuus vastu. proua Tšernaku, palun, jah. Κύριε Πρόεδρε, ε, με εντυπωσιάζει το αποτέλεσμα διότι με τους χιώδεις συγητές ma olen täiesti šokeeritud sellest tulemusest, sellepärast et variraportööride kohtumisel me jõudsime kokkuleppele. me jõudsime kokkuleppele kompromissettepanekute osas. ja ka tegelikult äh, eravestlustes ei tulnud välja, et keegi oleks vastu olnud ja ma tahaksin nüüd tõesti teada saada, kuidas see lõpptulemus nüüd niimoodi välja tuli, nagu ta tuli, sellepärast et tundub, et tegelikult ei peetud kinni kokkulepetest, mille osas me olime nii-öelda kokkuleppele jõudnud. proua Tšinaku, võib-olla oli asi tõesti nii, aga äkki variraportööridel ei õnnestunud oma arvamust fraktsioonis läbi suruda? või nad ei mänginud avatud kaartidega, mina võin teile lihtsalt öelda, milline on lõpptulemus. proua Nikolai, palun. liberaalide poolt saan ütelda, et viimasel variraportööride koosolel eh, ütles eh, Eh, proua Janakuk, et me peaksime eh, võtma seisukoha muudatusettepaneku kuueteist eh, osas. eile õhtul, kui meil oli hääletusnimekiri meie ees, siis me panime kuueteistkümnendale muudatusettepanekule punase joone, me olime õiglased, see oli meie ettepanek ja see oli meie seis-, fraktsiooni seisukoht, aitäh. Um, well, we no meil ei ole kuueteistkümnenda mingeid probleeme, meie probleemiks on aga see, et uh, Euroopa Liidu eh, ühtse asukoha eh, ettepanek eh, läks läbi, seetõttu me pidime vastu hääletama, sellepärast et Ühendkuningriik on samuti Julgeolekunõukogu liige ning see oli üks aspektidest, mistõttu me pidime vastu hääletama. aga kuidas on kultuurilised erinevused seotud selle ühe kohaga? But uh, what has this issue to do with kuidas need asjad on omavahel seotud või kuidas on see seotud selle raportiga? kuidas on see üks koht seotud äh, kultuurilise erinevuse ja mitmekesisusega huh? ah,? aa, ah, kas me räägime hoopis Euroopa Parlamendist? aa ah, jaa That I can understand. ei, kui me räägime ÜRO-st, siis ma saan küll aru. ma mõtlesin, et te rääkisite siin Euroopa Parlamendi ühest asukohast. ma arvasin, et härra Tänak on selle vastu, et Euroopa Parlamendil on üks asukoht mitme asemel. vabandust, aga tulemus on, nagu ta on ma arvan, et siin oli tõesti kaks probleemi, mille puhul tekkisid äh, vääritimõistmised, üks oli seesama üks asukoht või Euroopa Liidu koht ÜRO Julgeolekunõukogus. kas me äkki võiksime järgmisel nädalal uuesti üritada või on need asjad ühel pool? ühel pool, jah. nii, aga läheme nüüd edasi raketitõrje kilbi juurde. härra raportöör, soovite midagi öelda? ei? siiski ikka, kus ta üldse on? ah, seal. Kiitos herra puhemies. Tahdon vain lyhyesti kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Tahtsin lihtsalt hästi lühidalt sõna võtta ja tänada suurepärase koostöö eest. Seekord läks meil natukene rohkem aega selleks, et seda raportit koostada, kuid lõppkokkuvõttes oli meil siiski väga hea tulemus. me jõudsime kokkuleppele ja see esimene versioon oli võib-olla lihtsam, kuid olukord oli raske ja me saime aru, et praeguse ajakavaga ei õnnestu meil kaugemale minna ja just sellepärast me ütlesime, et me soovime siiski selle raporti veel selle ametiperioodi jooksul vastu võtta ja just sellepärast jõudsime me kokkuleppele just sellise teksti osas, nagu ta on. meil on siin ja tekstiga mitu uut kompromissi sisse viidud ja ka julgeoleku kaitsekomisjoni allkomisjonis me jõudsime kokkuleppele, nii et enamus peaks olema selle raportiga tagatud. aitäh, läheme raporti juurde, kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuus poolt vastu erapooletu vastu võetud. edasi lõige kolm, originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kuus, originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanekud viiskümmend üks ja viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm langeb ära. kompromissettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, seitsekümmend. siin on mitu erinevat äh, rühma, millel on kõigil olnud siin kaitsepühak pea kohal, kes on poolt, härra Liisek, eh, jah, püha vaim kaitseb ainult härra Liisekit, mitte ka härra Paskut. vastu võetud, kompromissettepanek kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi lõige kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üks poolt vast-, kaks poolt, mõlemad vastu võetud ja edasi elektrooniline hääletus raporti üle muudetud kujul. hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, seitse vastu, kolm erapooletut. kolmkümmend üheksa suisa poolt. sellega on ka see raport läbi võetud ja palun, härra Schulz, härra esimees, mul tuleb teile öelda, et minu fraktsioon soovib siiski ka veel vähemuse raporti selles küsimuses esitada. jah, ka minu fraktsiooni poolt tuleb ka eraldi vähemuste raport, aitäh teile mõlemale. sellegipoolest palju õnne raportöörile. ja järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt kaheksateist milleks on Türgi raport. ma palun, et proua Riia Oomen-Reuten võtaks sõna. jah Yeah. Uh, chairman, but everybody is going härra esimees, kõik jalutavad siin kõik ringi. kallid kolleegid, juba üheksandal detsembril toimus meil esimene arvamuste vahetus Türgi resolutsiooni ettepaneku üle selles komisjonis. ja oleks alahindamine, kui me ütleksime, et me oleks siin teinud samme edasi vahepeal Türgi raportöörina tegelikult ei ole mitte kunagi igav. ja ma arvan, et ma võin rääkida kõigi nimel, kui ma ütlen, et meile valmistab muret äh, see, mis viimasel ajal Türgis on toimunud. ja see on ka põhjus, miks me otsustasime leida rohkem aega selleks, et seda resolutsiooni kirjutada. selleks, et meil oleks võimalik äh, sügavalt ja üksikasjalikult vaadata üle seal toimuv. korruptsioonivastane võitlus igal tasandil on väga tähtis äh, tahk selleks, et äh, õigusriik toimiks. ja meie eeldame, et need uuringud, mida seitsmeteistkümnendal detsembril alustati, et nendega jätkatakse aga viimased arengud on siiski tekitanud muret, eriti selles osas, kas uuringud on erapooletud ja et kas üleüldse võimude lahususe põhimõte on tagatud. ja mis puudutab neid reegleid, mis äh, reguleerivad äh, kõrgema kohtu kohtunike tööd, kardame meie, et äh, justiitsminist-, spektri kaasamine sellesse nõukogusse on äh, murettekitav ja selle rolli suurendamine, justiitsministri rolli suurendamine tegelikult suurendab ka meie muresid. ja just sellepärast me palusime Türgi valitsuselt, et äh, ta ei sekkuks kohtusüsteemi ja et ta tagaks selle, et kõik reeglid oleks kooskõlas ka kohtusüsteemi sõltumatuse põhimõttega, võimude lahususe põhimõttega, samamoodi nagu ka põhiseaduse vastavate artiklitega. ja ma tõesti soovitan veel kord väga tugevalt, et Türgi valitsus arvestaks ka Veneetsia komisjoni nõuandeid. härra esimees resolutsiooni ettepanekus on välja toodud kõhklused ka arvamusevabaduse ja meediavabaduse tagamise osas Türgis. viimased arengud, nagu näiteks internetiseaduse vastuvõtmine eelmisel nädalal, see, et äh, poliitilisi ajakirjanikke on vangistatud ja et äh, kunagiste ajakirjanike vastu on äh, alustatud kohtuprotsesse, on jällegi meie muret veelgi suurendanud. meie Euroopa Parlament kutsume Türgit üles, äh, et seadus viis tuhat kuussada viiskümmend üks kahe tuhande seitsmendast aastast üle vaadatakse, see on seesama internetiseadus. selle seadusega piiratakse arvamusevabadust peale selle piiratakse ka kodanike õigusi saada informatsiooni ja peale selle on lubatud ka internetilehekülgi täiesti suvaliselt kinni panna. Euroopa Inimõiguste Kohus leidis, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta konventsiooni on äh, rikutud. Need vastu võetud äh, muudatused internetiseadusele ei paranda olukorda, vaid pigem äh, suurendavad muret. seda oli näha ka selles, mida arutati eile Euroopa Komisjonis. jah, eelmisel nädalal toimus meil esimene konstruktiivne kohtumine variraportööridega. me kohtusime Strasbourgis ja ma olen täiesti veendunud, et me jõuame kokkuleppele selleks, et oma kõhklusi välja tuua nii, et sõnastus sobib kõigile. isiklik märkus ka. ma tahan tänada välisminis-, kunagist justiitsministrit ja ka kunagist sotsiaal- ja Eh, perekonnaministrit eh, nende pingutuste eest Türgit eh, reformida. Nad tegid suurepäraselt koostööd ka oma Euroopa partneritega. ma kohtusin ka Euroopa asjade ministriga, mulle väga meeldib see, et talle meeldib arutada neid küsimusi ja tuua Euroopa Liitu ning Türgit lähemale nendel rasketel aegadel selleks, et ma saaksin oma sõnavõttu positiivselt lõpetada, ütlen, et mul on väga hea meel, et läbirääkimisi Küprose osas jätkatakse ning ma loodan tõesti, et leietakse nüüd ka lõplik lahendus sellele konfliktile. ma tahaksin kõiki kolleege kutsuda üles, et palun ärge kasutage seda Türgi resolutsiooni äh, kui vahendid, millega neid läbirääkimisi veelgi raskemaks muuta. ja sellepärast toetage seda seisukohta, mille me võtsime vastu eelmisel aastal, et me toetame Küprose ühendamist ja seda niimoodi, et mõlemad kogukonnad saaksid seal rahumeelselt elada. suur tänu kõigile, aitäh! Este informe <clears throat> corresponde a un periodo marcado por see raport äh, kajastab teatud perioodi, mida iseloomustasid äh, väga suured vastuolud ja kokkupõrked, konfliktid, skandaalid äh, Türgi avalikus elus. ning meie fraktsiooni seisukoht seetõttu on järgnev me tahaksime oma põhipostulaate tugevdada. ennekõike tahaksime seda teha läbi oma eesmärkide tugevdamise ja peaksime oma nõudmised samuti eh, sõnastama, vaatama, milline on Euroopa Liidu roll suhetes Türgiga. teiseks, meil peaks olema tasakaalustatud ja kindel lähenemine eh, läbirääkimistes väga mitmete äh, avaliku elu valdkondade osas ning kolmandaks, meil peab olema selline lähenemine, et me peaksime mõtlema, millised on meie tegevuste tagajärjed, võttes arvesse seda aastat, praegust aastat, siis me peame mõtlema, millist sõnumit me tahame Euroopa Liidu institutsioonide nimel välja saata, võttes arvesse, et tegemist on praegu Türgi jaoks väga olulise hetkega ning üldiselt võin öelda, et ma toetan neid suundumusi, mis on võetud siin raportis, institutsiooniline ja põhiseaduse reform, õigussüsteemi sõltumatus, meediavabadus, sõnavabadus, samuti eh, toetame demokraatia ilminguid äh, Türgis. me oleme nõus lähenemisega, mille on võtnud raportöör ja oleme nõus nende eesmärkidega, mis on siin paika pandud ning kindlasti saab see raport väga laiaulatusliku toetuse plenaaril. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender tänu, härra esimees. ka mina tänan kõigepealt raportööri juba tuntud professionaalse lähenemise eest. meie kohtumine eelmisel nädalal Strasbourgis oli tõesti väga viljakas, meil õnnestus väga palju muudatusettepanekuid läbi vaadata, mida olid teinud erinevad fraktsioonid ja tundub, et me tõesti jõuame nende osas kokkuleppele. just sellepärast ei taha ma väga pikalt rääkida nendest küsimustest, milles me oleme juba kokkuleppele jõudnud. ma tooksin pigem välja need punktid, mille puhul ma kardan, et meil tuleb siiski veel äh, natukene vaielda selleks, et äh, raportit äh, löövamaks teha. see eelmise aasta poliitilise olukorra hindamine ja esimese Kopenhaageni kriteeriumi täitmine. see tähendas seda, et et Kiisi pargi küsimuses protestid tõesti plahvatasid lõkkele ja tuli rääkida siin sallivusest äh,, õigusriigi põhimõttest, sellest, kas arstid, juristid saavad vabalt äh, oma tööd teha, ilma et nende töösse sekkutakse, kõik see tõesti ei olnud vastuvõetav ja ma arvan, et nii ühes kui teises kohas tuleks seda ka resolutsioonis välja tuua. kompromissettepanekutesse praegu kahjuks sees ei ole teine küsimus, mida minu arvates tuleks ka siin veel kord arutada ja just sellepärast leian ka mina, et me peaksime hääletusega natukene veel ootama. me ju peame endale tunnistama, et tegemist on probleemiga kahe poliitika ploki vahel, ühelt poolt AKP ja see islamiusu plokk ja teiselt poolt see net-liikumine. ma arvan, et oleks tähtis, et me siia teksti paneksime ka üleskutse netiliikumisele, et nad oma läbipaistvust suurendaks. me teame, kes on selle liikumise taga ja nende liikumise esindajad tõesti oleksid ka ise nõus meie sellise üleskutsega, nad oleksid valmis tulema Euroopa Parlamendi ette ja selgitama, mis on nende eesmärgid, mis alustel nad tegutsevad ja tõesti, meie komisjon peaks sellega tegelema me meenutan teile, et Ahmed Šiki vahistamine, ajakirjanik Ahmed Šiki ja tema kolleegi Senna vahistamine tõi endaga esimest korda kaasa selle, et esimest korda saime me teada, kuidas Ismeti liikumine üleüldse äh, hindab politsei ja kohtusüsteemi tööd. me ju härra Šiki kutsusime ka siia selleks, et ta annaks meile aru. tegemist oli väga viljaka kohtumisega. nii et kui see liikumine ise oleks nõus tulema siia meie ette ja natukene äh, oma taustast rääkima, siis ma ei näe mitte mingit põhjust, miks parlament ei peaks äh, seda üleskutset ka siia oma resolutsiooni sisse kirjutama. raportöör kahjuks siiamaani on selle ettepaneku tagasi lükanud, äh, aga ma loodan, et meil siiski õnnestub see sisse kirjutada. veel üks punkt, mis meie jaoks on tähtis, äh, pluralism demokraatia ei ole mitte ainult valimised enamu, kui sa oled enamuses, siis ei tähenda seda, et vähemuste õigusi võib äh, jalge alla tallata, kõik peab olema tasakaalus, tegemist on väga tähtsa põhimõttega ja meil on siin tõesti väga suuri muresid kohtusüsteemi äh, erapoolik-, erapooletusega, nii et seda tuleks ka siia kirja panna. ja veel üks aktuaalne küsimus internetitsensuuri seadus, mis just äsja vastu võeti, kohe pärast seda, kui peaminister Erdoğan oli käinud Brüsselis ja Berliinis. tegemist on seadusega, mis on äh, jõhkras vastuolus äh, arvamuse vabaduse äh, ja arvamuste mitmekülgsuse tagamisega. nii et ma arvan, et seda tuleks ka raport tähtis välja tuua ja olen tõesti Riiaga nõus, kui ta ütleb, et meil on vaja natukene aega, sest tõesti tegemist on küsimusega, kogu aeg vastu seina jookseme. peaminister tuleb Brüsselis ja ütleb, et kõik on hästi, siis sõidab Berliini, ütleb, et kõik on hästi ja siis, kui koju tagasi jõuab, siis esimene asi, mis juhtub, on äh, see, et võetakse vastu seadus, mida tõesti pole võimalik esimese Kopenhaageni kriteeriumiga kooskõlla panna. muide, Türgis äh, selgitati veel, et see internetiseadus põhineb äh, Euroopa eeskujul. muide, kallis Elmar, see on täpselt seesama, mida ütleb ka Viktor Orma, Orban. ma kogu aeg otsin mingeid selliseid võimalusi, et kuidas seda leida ja ma ei saa aru, kuidas nad täpselt selliseid asju leiavad, aga kuidagi mingil määral, kuidagi ikkagi juhtub jah, nii et me peaksime seda ära hoidma jah, et ehk siis, et kui sina lööd minu Viktorit, siis mina löön ka sinu Viktorit. jah, thank you, thank you very much, James um.... aitäh, esimees. ennekõike ma tahaksin ütelda, et äh, minu arvates kõik delegatsioonid ja kõik äh, parlamendifraktsioonid on eriarvamusel antud küsimuses, on ka erinevaid teemasid, mis on olulised äh, erinevatele liikmetele ning me peaksime seda teadma mina omalt poolt võin ütelda, et mina olen nõus paljude minu kolleegide arvamusega. kahju, et me ei kirjelda siin äh, pikemalt Küprose probleemi, et me ei tee seda õigel moel. minu arvates ajalugu, ajalugu on moonutatud pidevalt sellisel moel nagu see siin äh, nendes raportites on ja mul on sellest väga kahju, kuid sellele vaatamata me peaksime ju muutma mõningaid aspekte, siin on ka teisi vastuolulisi küsimusi. mõned äh, kolleegid on teisel arvamusel, teised jälle teised kui võtame arvesse eh, neid eh, sündmusi, mis toimusid Teise maailmasõja ajal, siis me näeme, et inimkaotused olid seal väga suured ning eh, on kahetsusväärne, kui me üritame selliseid asju kirjeldada kui genotsiidi, sellel on ju õiguslik tähendus ning ühe ÜRO poolt vaadatuna kindlasti tegemist on teatud inimkogukonna teadliku hävitamisega ning igal juhul sellise termini kasutamine on solvav Türgi kolleegidele. nii et äh, ma kahetsen, et äh, siin on selline keelekasutus raportis äh, võetud kasutusele ja ka teisi teemasid. ma olen teinud siin muudatusettepanekuid ma soovitaksin Riial jõuda kompromissile, ta on väga hästi saanud kompromissile jõuda ja mm, siin raporti vastu ma tegelikult ei ole, aga mõningaid osasid siin saaks muuta paremaks. esimees raportöör on koostanud tasakaalustatud raporte, nii nagu ta on seda teinud ka minevikus ning üldises mõttes ma võin ütelda, et need pingutused jõuda kompromissideni on väga head. ma ei hakka siin süüvima üksikasjadesse. ma olen nõus härra Lambsdorfiga. ma leian, et viited vajadusele et kohtusüsteem oleks erapooletu ja sõltumatu, sellised viited on äärmiselt olulised. Türgi, eh, kui ta saaks endale eh, õigusriigi põhimõtted paika, siis see oleks äärmiselt eh, hea. mina leian, et meil oleks vaja endalt küsida teatud küsimusi, mida teeb näiteks valitsus, miks surutakse maha sõnavabadust, arvamusvabadust, minu arvates Türgi tee demokraatia suunas on väga pikk tee ja Euroopa standardid ei ole Türgis omaks võetud. mis puudutab neid kompromissi, mis puudutavad läbirääkimistel uute peatükkide avamist, siis kuna Türgi ei tunnusta ühte eh, Euroopa Liidu liikmesriiki, siis ei ole mingit mõtet Äh, isegi äh, kaaluda sellist avamist. Türgi peab äh, tunnustama seda, et Küpros on üks kahekümne kahest Euroopa Liidu liikmesriigist. energeetika peatükk UNCLOS ei ole alla kirjutatud Türgi poolt ning samuti ei tunnusta Türgi ka liikmesriikide õigust loodusvarasid ammutada minu arvates ei ole õige aeg praegu energia peatüki avamiseks. ma pelgan, et siseriiklikud probleemid, mis äh, on, äh, tõstavad praegu pead Türgis ja loodetavasti, et see kõik ei levi üle piiride ning äh, ei toimu mingisuguseid vaenulikke kallaletunge Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes. kompromiss kaksteist, mida mina olen äh, pannud välja muudatusettepaneku, mis puudutab äh, religiooni usuvabadust ning üks kristlik ähm, kirik on muudetud mošeeks, see aspekt on ülioluline. aitäh, ennekõike ma tahaksin ütelda, et selle aasta arutelud Türgi eduaruande osas langevad kokku asjaoluga, et äh, on üritatud äh, tänasest alates leida Nikosias äh, lahendust Küprose probleemidega. Türgi opositsioonipartei Äh, toetab äh, selliseid jõupingutusi, mis on suundunud äh, Küprose probleemi lahendamiseni ning on väga hea, et rahuläbirääkimised saavad toetust opositsioonilt, ükskõik, kas meil ühiskommunikee osas on mingeid kõhklusi või mitte. seega ma tahaksin õhutada kõiki edasi töötama selle nimel, et lepitus ja rahuprotsess läheks edasi raportöör palub, et äh, Famagusta piirkond äh, oleks tagasi antud Küprose Vabariigile. Famagusta on Türgi sõjaväe käes praegusel hetkel, kui Famagusta tagasi antakse oma elanikele, nii nagu eh, proua Omen Reuter soovib ja nii nagu ka Euroopa Parlament on juba aastaid rõhutanud, siis see annaks väga suure panuse äh, lepituse toimumiseni ning me peaksime toetama selliseid jõupingutusi. siin on positiivseid aspekte raportis ja ka negatiivseid ja neid me hakkame hiljem lahkama põhjalikumalt, et vaatama, vaadata, milline on meie seisukoht. kompromiss muudatusettepanekud ei viita äh, sellel aastal äh, lepituseni Türgi asunikele. ma tahaksin, et ka need oleks siia sisse pandud. nüüd äh, kahekümne kolmas ja kahekümne neljas peatükk. Neid äh, läbirääkimisi ei saa avada, kui Türgi ei täida teatud tingimusi, mis on seotud nende peatükkidega. ma tahaksin teid tänada ning kuna rahuläbirääkimised on täna Nikosias alanud, siis ma tõesti loodan, et see raport annab oma panuse kõikidele jõupingutustele, mis on suunanud rahu, mis on suunatud rahu tagamisele, aitäh. aitäh. esiteks sooviksin tänada raportööri proua Reutenit. ta on väga hästi probleemid välja toonud. meil on teatavad ootused äh, Türgi suhtes. ma olen äh, raportiga rahul, olen äh, nõus praeguse olukorra kirjeldusega. mul on mõningaid aga mul on ka mõned mured ja ma jagan neid äh, muresid äh, raportööriga. raportis on juttu lahendamata küsimustest Balkanil ja lahendamata küsimustest Türgi ja Bulgaaria vahel. seda kordan me ikka ja jälle erinevates äh, Euroopa Parlamendi resolutsioonides, aga mingit reaktsiooni Türgi valitsuse poolt ei tule Türgi valitsus ütleb, et me tahame probleeme lahendada, aga mitte midagi ei juhtu. meil on mulje, et Türgi poliitikud otsivad Balkanil uusi piire. on erinevaid väljaütlemisi, et mm, äh, mõningad asjad Osmani riigist tuleks äh, äh, taastada ja see tekitab pingeid Balkanil, see on murettekitav. siis võib äh, küsimärgi alla seada ka mõningaid muid äh, asju, näiteks äh, Balkani riikide sõltumatus, sellised väljaütlemised on väga ohtlikud laienemise kontekstis ja veel on teisigi probleeme, näiteks äh, majandustegevuse load, mida tuleks välja anda selleks, et äh, oleks võimalik veoautodega Türgist läbi sõita, nüüd on äh, Bulgaaria-Türgi piiril ka pingeid, elka, veoautosid ei lasta üle piiri. ma tahaks kompromissmuudatusettepanekuid äh, toetada, aga teisalt peame olema ettepanek, ettevaatlikud. mul on mõningad, äh, ma olen esitanud mõningaid muudatusettepanekuid, palun võtke neid arvesse, sest äh, ma arvan, et selles kontekstis on nad olulised, aitäh. aitäh, esimees, aitäh, et äh, Äh, kuulata ära, mis mul öelda on. ma tahaksin tänada proua Omen Reutenit äh, selle eest, et ta viitab siin, et on vaja äh, Küprose küsimus lahendada vastavalt ÜRO resolutsioonile, et võttes arvesse Euroopa Liidu akiid. see on ainukene moodus, kuidas jõuda kokkuleppeni kui äh, see kokkulepe ei ole õiglane, siis ta ei ole ka elujõuline. Äh, muudatusettepanek kakssada viiskümmend üks, siin on üks viga, trükiviga, mina koostasin selle koos kolleegidega, siin on viga sees, aga see on ainult trükiviga, nii et ma paluksin, et te selle ära parandaksite. kakssada viiskümmend üheksa, vabandust. ja siin on kirjas järgnevad. From Cyprus and to transfer the city of Famagusta to its lawful inhabitants. It remains the, the phrase the ning la-, lause jääb siis selline, aga sellel ei ole tegelikult mingit mõtet, nii et palun äh, parandage see viga ära. mul on väga hea meel, et äh, raportis viidatakse kohustustele, mis äh, Türgil on Famagusta tagastamiseks oma elanikele ning äh, et ähm, siin peaksid olema ka teatud meetmed äh, kasutusele võetud. ma, mul on hea meel, et Euroopa Parlament annab oma panuse, see on äärmiselt oluline, et äh, kokkulepe oleks elujõuline ning äh, siin öeldakse, et see kokkulepe peab olema kooskõlas Euroopa Liidu akiiga ja see peab akiist ähm, kinni pidama. nagu te teate, siis Nikosias alustasid täna läbirääkimised, kui Türgi on ühiskommunikeed teistmoodi tõlgendanud, kui seda on teinud Küprose Vabariik. seega on minu kohustus neid kaitsta ja kaitsta Euroopa Liidu põhimõtteid. seega ma tuletan teile meelde, millised on teie kohustused ja vastutus Euroopa Liiduna praegusel hetkel on Euroopa Liit eh, küll natukene nõrk. siin Türgi asunikele ei viidata. peatükk viisteist, viieteistkümnenda peatükki ei ole võimalik eh, avada, kuna Türgi sõjalaevastikud eh, on siis Küprose territoriaal, territoriaalvetes, aitäh. aitäh, esimees, ma pean tunnistama, et äh, kuni viimaste sündmusteni olen ma olnud üsna umbusklik äh, Türgi liitumisele Euroopa Liidule. ma olen avatud, äh, et mind saaks ümber veenda aga seda ei ole viimasel kuudel eriti toimunud. siin kolleegid ütlesid, et Türgi peaminister käis äh, kas eelmisel nädalal või üle-eelmisel nädalal meil külas. ma käisin pressikonverentsil ja ma olin üllatunud tema vastustele nendele murepunktidele, mis tõstatati tõstatusid. siin on äh, probleeme väga mitmes äh, valdkonnas ning juba praegu on meil mure sellega, mis toimub Türgi põhiseadusega. see on midagi, küsimus, mida ei ole siiamaani lahendatud ja kui ma luban, lubate, siis ma tahaksin õnnitleda proua Omen Reutenit selle professionaalsuse eest, mismoodi ta on seda raportit koostanud. mul tekib küsimus, äkki ta saaks seda kommenteerida, võib-olla vastust ei ole võimalik anda, aga mul on kolm küsimust. kas äh, tal on kindlaid tõendeid selle kohta, et Türgi valitsus on võtnud lähenemise, et nad ikkagi tõesti tahavad liituda Euroopa Liiduga, see on kuidagi selline, äh, see nagu tuleb ja läheb, selline suhtumine. teiseks, kas ta näeb siin mingeid konkreetseid tõendeid, eriti Erdogani hiljutise visiidi järel, et mingisuguseid muudatusi, paranemisi on toimunud viimastel kuudel. Türgi valitsus on justkui demokraatlikud ideaalid silmist lasknud selles osas, mis tundub, mis puudutab kogunemisvabadust, ja demokraatiat. ma tean, et äh, mitmed kolleegid on seetõttu mures, et kas tõesti on mingeid tõendeid, et Türgi valitsus on Türgi, on Küprose osas mingisugust muudatust valmis tegema. minu arust see nii ei ole ja see ongi põhiküsimus. ning minu umbusk Türgi äh, liitumiseks on natukene vähenenud ja nii nagu te oma sissejuhatuses juba ütlesite, siis on praegu Türgis toimunud tagasiminekud ja minu arvates Türgi ei ole üldse valmis ühinema. ja ma ei ole üldse kindel, et, et ta seda tahab teha, ma pean tunnistama, et peaministri ja tema partei suhtumine on üsna öö, soovitav öö, seega ma olen endiselt mures seetõttu, et alles hiljuti et seetõttu, et peaministri partei on tegelikult sama äh, partei sõsarliige, kus minagi olen ja seetõttu ma olen üsna mures. ma ei ole kindel, kas ma tahan olla äh, AKP-ga, AKP-ga üldse kuidagi seotud äh, olla ja kas siis Türgis on tõesti mingid paranemised üldse olnud? Have aitäh. jah, see on murepunkt küll jah, et kellega liituda, kellega mitte jah, aitäh, ka mina tahaksin oma fraktsiooni nimel äh, õnnitleda raportööri, äh, tegemist on väga keerulise teemaga praegustel väga suurte väljakutsete perioodil ning vaatame, kuidas tärkavad turud äh, Äh, on esile kerk-, kerkinud Süüria konflikt ja pa-, pagulaste küsimus. samuti on rahvusvaheliselt äh, suur probleem see, mismoodi äh, valitsus on suhtunud uurimutesse politsei ülelikse jõu kasutamise puhul ja AKP partei osalus kõiges selles ning samuti on olemas ka laiem probleem äh, Lähis-Ida piirkonnas, Iisraeliga suhted ning samuti Türgi väidetav äh, toetus Süüria äh, äärmuslikele rühmitustele ning samuti Küprose mittetunnustamise küsimus ja protokolli, assotsioonilepingu protokolli küsimus ja sellest mitte kinnipidamine ja praegu Nikosias äh, alanud läbirääkimised äh, lepituse leidmiseks äh, Küprose Vabariigi ja Türgi vahel. Türgi on olnud väga proaktiivne selles osas, et lükata välja Küpros loodusvarade ammutamisest ning Van Halsi sõna võtujärel võin öelda, et mina esitasin äh, muudatusettepaneku saja, sada viiskümmend kaheksa, kus ma räägin Türgi valitsuse äh, suhtumisse ja tema lähenemisse äh, genotsiidi. minu arvates on see termin kahekümne kolmes riigis tunnustatud ja ma tegin ja siin on eh, just suunatud need rünnakud kristlaste vastu, armeenlaste vastu, see on minu isiklik arvamus ning öö, eh, muidugi võivad kolleegid hääletada südametunnistuse järgi, kuid eh, see oleks üks samm edasi, tunnustamaks seda, et Türgi valitsus ei öö, karistan neid, kes astuvad avalikkuse ette ja ütlevad, et meil on vaja Esimese maailmasõja hirmsaid sündmusi tunnistada. kristlaste vähemuse küsimus ning Süüri, süürlased, kes elavad Türgis, siin on Äh, suuri probleeme nende vähemustega seotud, kuid äh, armeenlaste vähemuse küsimus on kindlasti äh, kõige põletavam küsimus. proua Giannakahu, palun. aitäh. nagu tavaliselt on proua Oman Reuten töötanud välja sellise raporti, mis on tõesti väga järjepidev Euroopa Liidu väärtuste osas. ma tean, et äh, alati ei soovita ikka ühte ja sama juttu rääkida, aga Türgi puhul ei ole mingeid edusamme põhimõttelises äh, suhtumises Euroopa Liitu ikka on äh, tegemist sama suhtumisega Küprose okupatsiooniga ja erimajandustsooni ründamisega, äh, samuti on probleemiks äh, Kreeka õhuruum Egeuse mere saarte puhul, see, need on asjad, mida heanaaberlike suhete nimel ei oleks vaja teha. paljudel on kahtlusi, et kas Türgi tõesti soovib Euroopa Liiduga liituda mina seda usun küll, aga Türgi ei taha muutusi läbi viia. Nad ei taha muuta mitte midagi selles osas, mida nad peavad oma suveräänsuse äh, tuumaks ja äh, selles piirkonnas ülemvõimu tuum, omamise tuumaks, nii et äh, sellepärast ei tuleks vastavaid peatükke avada. Türgi peab kõiki liikmesriike tunnustama, enne kui on võimalik läbirääkimisi jätkata ja enne kui on võimalik äh, edasist äh, ajakava koostada. proua Omen Reuten, ma loodan, et te analüüsite meie muudatusettepanekuid äh, ja võtate neid arvesse selleks, et oleks võimalik ka meie jaoks eriti delikaatseid küsimusi kaasata. härra Sofokleos, palun aitäh. ma sooviks äh, raportööri jõupingutusi tunnustada ja väljendada ka rahulolu sellega, mida ta täna suuliselt ette kandis. Türgis on uusi arenguid ja selles osas tuleb äh, seda küsimust äh, lahtisena hoida. minu arvamus on järgmine. raportöör ei ole paljusid lahtisi küsimusi käsitlenud sisuliselt piisavalt põhjalikult. siin on tegemist rahvusvahelise õiguse rikkumisega ja ÜRO ja Euroopa Liidu õiguse rikkumisega. formaalselt äh, mõistetakse hukka ühe Euroopa Liidu liikmesriigi okupeerimine ja ei mõisteta üheselt äh, hukka ka seda, et äh, Türgi äh, tegeleb asu, Türgi, Küprose osaliste piirkondade asustamisega ning Türgi endiselt ähvardab Euroopa Liitu ning kunstnikke, ajakirjanikke ja teisi, kes kasutavad oma vaba arvamuse avaldamise õigust, äh, arreteeritakse. ja endiselt äh, on tegemist kristlaste taha, tagakiusamisega, ma arvan, et me peaksime siiski sõnaselgelt äh, asju välja ütlema ja raport ei peaks olema ju üksnes kirjeldus või deklaratsioon me peame ju kaitsma Euroopa Liidu väärtusi, toetama sellega Türgi rahvast ning me peame selgelt välja ütlema, et peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, et neid ei ole võimalik sellises olukorras avada. aitäh, härra Pilor. härra Villo Rii laienemise peadirektoraadist, palun. Yes, good morning um.... jah, tere hommikust esimene arutelu selle raporti üle toimus detsembrikuus ja toona oli mul au esitleda teile komisjoni märkusi selle raporti eelnõu kohta. nagu te võib-olla mäletate, kahjuks tõesti Türgis on toimunud äh, murettekitavad arengud sellest ajast saati, kui mina siin teie ees viimati rääkisin, seitsmeteistkümnendast detsembrist äh, on toimunud uuringud, äh, ka korruptsioonivastased uuringud, mis on aga äh, väga palju mõjutanud ka kohtusüsteemi sõltumatust ja volinik Füüle on algusest peale öelnud, et ta on väga mures nende arengute pärast. ta ütles välisministrile ja ka Euroopa asjade ministrile, et tuleb kinni pidada õigusriigi põhimõtetest ja võimude lahususe põhimõttest, sellepärast et need on demokraatia alustaladeks ja need on ka väga tähtsad selleks, et äh, liitumisläbirääkimisi pidada. volinik Füüle tõi välja ka selle, et äh, Türgi peab tegelema erapooletult ja läbipaistvalt korruptsioonisüüdistustega ja ei tohi mitte midagi ette võtta selleks, et äh, uuringuid takistada komisjon pööras ka tähelepanu väga palju kohtusüsteemi reformimise seaduseelnõule. võib-olla te mäletate, et äh, sellega reguleeritakse prokuröride ja kõrgema kohtu kohtunike tööd ja me toonitasime, et seda seadust tuleb välja töötada koostöös Euroopa Liiduga ja Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoniga. meile meeldib väga see soovitus raportis, et kõrgete kohtunike ja prokuröride nõukogu liikmete nimetamine peaks toimuma vastavalt nendele tingimustele, mis on välja toonud Veneetsia komisjon peale selle valmistab äh, muret meile veel ka see uus internetiseadus, mis võeti vastu eelmisel nädalal Türgi parlamendis. sellega on sisse viidud terve rida sätteid, millega piiratakse arvamuse vabadust ja meedia vaba liikumist, informatsiooni vaba eda-, äh, edastamist kõik need äh, sündmused näitavad, kui tähtis on Euroopa Liiduga koostöö ja see, et Euroopa Liit on tõesti Türgi jaoks nii-öelda võrdlusaluseks. Türgi on kandidaatriik ja strateegiline partner Euroopa Liidu jaoks ja peale selle mängib ta väga tähtsat rolli ka Türgi poliitiliste ja majanduslike reformide puhul ja nagu nõukogu järeldustest detsembrikuus juba öeldi, et meie suhted on kõige paremad siis, kui meil on korralik äh, ja tõsiseltvõetav liitumisraamistik. mõeldes kõige selle peale, tuleb veel öelda, et äh, tööpeatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli kallal on nüüd tähtsam kui kunagi varem. meie nõuame, et äh, võrdlusaluste väljatoomine vähemalt aitaks meile korraliku teekava koostada Türgi liitumise jaoks. ja me tõesti soovime, et Türgi teeks neid edusamme. saan raportöörist aru, te soovite mitte eh, toetada liitumisläbirääkimiste jätkamist. Eh, peale selle ka Türgi eh, asundustel küsimuse lahendamist Küprosel. meile meeldib samamoodi see otsus, et täna mõlema riigi juhid on otsustanud alla kirjutada ühisavaldusele. suur tänu ja proua Omen Reuten lõpetuseks, palun. Uh, suur tänu, ma teen seda hollandi keeles. esiteks, alustame kohe lõpust, härra Filori. seadusandlus, äh, mis puudutab kõrgete kohtunike ja prokuröride äh, nõukogu. parlament võttis selle seaduseelnõu tagasi ja praegusel hetkel peetakse opositsiooniparteidega nõu selleks, et äh, uus ettepanek teha ja ma arvan, et see on väga hea, sest see näitab, et püüdlused on vilja kandnud, need püüdlused, mida on ka Euroopa Liit teinud. teiseks, ka mina toetan seda ühisavaldust, millele kirjutatakse alla Küprose kohta ja ma loodan ja ma olen seda ka juba öelnud, et äh, ma tõesti loodan, et äh, läbirääkimised jätkuvad äh, ja et võimalikult kiiresti jõutakse ka nendega lõpule. härra Sofoklesele soovin öelda järgmist. Te võiksite minu raporti põhjalikult läbi lugeda, sest äh, võib-olla tõesti kõik probleemid ei ole sõna-sõnalt sealt välja toodud, aga kõikidest nendest probleemidest siiski minu raportis räägitakse Te rääkisite siin ka kurdidest. Te peaksite, te olete kindlasti kuulnud seda, et eelmise aasta septembrikuus äh, alustati kohtuprotsessi. just selleks, et äh, kurdidele paremat staatust äh, riigis tagada ma, minu teada on praegusel hetkel kaks seaduseelnõud, mida valmistatakse ette just selleks, et äh, kurdide staatuse osas selgusele jõuda. proua Tšernaku, jah, on terve rida küsimusi, milles on, ei ole tehtud edusamme, nagu näiteks äh, kohtusüsteem, meediavabadus, ajakirjandusvabadus ka mina olen seda oma muudatusettepanekutes mitu korda välja toonud. Te ütlesite täpselt samamoodi nagu ka Küprose kolleegid, et uusi peatükke ei tohi avada läbirääkimistel, kuid mina arvan, et see on just väga tähtis, et Äh, avatakse peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, mis puudutavad kohtusüsteeme. ja nii nagu siin kolleeg juba ütles, need võrdlustähised on väga tähtsad, meil on Türgi jaoks vaja võrdlusalused paika panna, selleks et oleks võimalik ka paremini vastata sellele kriitikale, mida välja tuuakse. siis kolleeg Tännok äh, ja kolleeg Atkins äh, ja Jeffrey van Orden. Te olete kõik kolm liiget ühest fraktsioonist mina pean läbirääkimisi Jeffriga ja teen seda nii-öelda teie kõigi nimel. nii et võtsin teadmiseks, et teil on need muudatusettepanekud, aga ma siiski peaksin kinni pidama sellest seisukohast, mida kolleeg Van Orden minule edastab. Sir Richard Atkins Te ütlesite, et äh, teile ei meeldi, et teid seostatakse AKP parteiga. nojah, mina ei saa otsustada, millises partei perekonnas teie olete, aga ma olen näinud, et äh, Türgi soovib äh, Euroopa Liidu liikmesriigiks saada ja Rahvapartei frak-, koalitsioonist on nemad äh, välja astunud AKP partei ja, ja nüüd soovivad nad liituda teiega. nii et, äh, nii et tõesti, pange ise oma koduaias äh, asjad paika. ma ei usu, et mina olen see, kes saab seal midagi ette võtta nii et vaadake ise, kuidas te asja korda saate kolleeg Tännok, teie muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, mina ei toeta, sellepärast et ma leian, et kui me räägime siin Armeenia küsimusest, siis äh, me pea, oleme seda siin äärmiselt ettevaatlikult teinud ja ma kardan, et see ettevaatlikkus, ja ettenägelikkus, minu ettenägelikkus raportöörina on toonud enda kaasa selle, et need paljud küsimused, millest me varem rääkida ei saanud, on nüüd tõesti öö, ähm, tõstatatud, nii et ei saa öelda, et mitte midagi ei ole tehtud. selle ajaga on siin tõesti väga palju asju juba läbi arutatud ja tahan seda öelda ka Aleksandrile. Aleksander, meil on siin lõige üheksa, kus me räägime Kiisi pargist, see on siin välja toodud ja tegelikult iga kord, kui võimalik, äh, teen ma seda ka, sest äh, äh, meeleavaldamisvabadus peab olema tagatud ja ma leian, et, et me peaksime ka tulevikus toetama meeleavaldusvabadust. meil on teatud väärtused Euroopa Liidus, mis on paika pandud Kopenhaageni kriteeriumitega ja sellel hetkel, mil üks riik soovib liituda tuleb kohe kindlasti hoolitseda selle eest, et neid väärtuseid tagatakse, et nendest peetakse kinni. nii et äh, võib-olla tõesti tuleb siin natukene sõnastust muuta, aga minu arvates on see siin kirjas. nii et sisuliselt, Aleksander, tundub mulle, oleme me ühel nõul. kolleeg Tännok ja muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, nagu juba ütlesin, ma ei toeta seda siis religioossed kogukonnad. viimase poole aasta jooksul oleme me näinud, et kurdide osas on asjad hakanud liikuma, aga ka usukogukonnad on saanud rohkem võimalusi. Ehm, on muudetud seadusi, nii et need asjad ehm, toimivad. ma näen seda ka enda tekstis, äh, ma olen selle siin ka välja toonud, et äh, aga minu probleemiks on see äh, aleviitide küsimus, sellepärast et äh, aleviitide puhul on tõesti liiga vähe tehtud. proua Theorados ma üritan nii palju kui võimalik arvestada teie muredega ja need ka resolutsiooni sisse kirjutada. aga meil on tegemist tekstiga, mis ei ole päris see, mida teie soovisite. aga kui te vaatate oma äh, muudatusettepanekut kakssada viiskümmend üheksa, siis äh, tegelikult äh, me ei olegi nii erinevatel arvamustel. ma tõesti toetan kõike seda, mis puudutab kokkuleppele jõudmist Küprose osas. ma võib-olla ei ole kasutanud teie sõnastust, aga kui ma siin raportöörina esitan teksti parlamendile ja soovin, et selle poolt ka hääletataks, siis tuleb mul siiski ka sõnastust vaadata proua Ljubtševa, ma ju rääkisin teiega. ja lõikes, põhjenduspunktis kuusteist, nii nagu see on praegu kirjas, äh, on ju tegelikult teie mured sisse kirjutatud. siis kolleeg Hatši Georgiev. jah ma saan aru, et peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on blokeeritud just Küprose pärast, aga just praegu, kui äh, kohtusüsteem on surve all, kus äh, võimude lahususe põhimõttest kinni ei peeta, mitte ainult väljaspool raportit, vaid ka raporti puhul olen ma öelnud, et kui meil on õigusriik, kui meil on sõltumatu kohtusüsteem, siis tuleb tegeleda ka korruptsiooni küsimusega ja valitsus ei peaks tegelema siin ametnike nimetamisega, kohtunike nimetamisega. meil on siin võimude lahusus, põhimõte, millest tuleb kinni pidada. me tõesti peaksime olema ausad iseenese vastu Türgile tuleb äh, anda teatud võrdlusalused, sest äh, nii see protsess ju käib. meil tuleb ka stiimuleid leida. me peaksime üritama äh, teha kõik, mis võimalik selleks, et ka juriidilises mõttes teeks Türgi kõik, mis vaja koostöös äh, Veneetsia komisjoniga Euroopa Nõukogust, nii et arvestan teie mõtetega, võib-olla sõnastan mõningaid asju teistmoodi, kui teie soovite, aga ma arvan, et see on kooskõlas ka eelmise aasta raportiga, mille me ju vastu võtsisime, vastu võtsime. härra Salafrakos. jah, härra Salafrakos ka meile valmistab väga muret see, et meedia ja ajakirjanduse vabadust ei ole tagatud. meil on siin mitu lõiku ka selle kohta resolutsioonis kirjas, nii et selles mõttes ma toetan teda. ja tõesti, te täiesti õigustatult rääkisite ka peatükist viisteist. muidugi ei ole võimalik meil Äh, viieteistkümnendat peatükki avada, enne kui tingimused on täidetud. aga see küsimus puudutab jällegi Küprost, see on tähtis küsimus ka Euroopa Liidu jaoks, aga see on tähtis ka Türgi jaoks. nii et meil siin tuleb tõesti jõuda kokkuleppele. aga jällegi, eeltingimused äh, peavad olema täidetud. siis Sofia küsimus olen kuulnud, et parlamendile on esitatud petitsioon, millega kodanikud äh, soovivad ja ma arvan, et demokraatilises ühiskonnas ei peaks kellelgi midagi selle vastu olema, aga tegemist on kodanike petitsiooniga. et kas Aia Sofia kogukonda tuleks uuesti äh, äh, lubada ja nende keelustamine lõpetada, mina ei saa küll aru, miks mitte nii et minul raportöörina, eurooplasena ei ole küll selle vastu mitte midagi ja jällegi Aleksander. see kompliment, mille sa tegid, sa tahtsid, et ma vaataksin peatükki üheksa ja kompromissi üheksa. jah, selle kohta on väga palju juba öeldud. mis puudutab äh, neid äh, kontrolli ja tasakaalu küsimusi, see on lõikes neli nüüd ilusti kirjas, sa mainisid ka internetti, võib-olla ma peaksin kompromissettepanekut siin veel kord äh, natukene lihvima ja seda interneti äh, seadust seal ka mainima aga ma tõesti olen juba mõelnud selle peale ja ütlesin seda ka enne, võib-olla sa ei pannud tähele. härra esimees, mul on probleeme siin muudatusettepanekuga, mis puudutab Külenit, sest äh, tegemist on meie parlamendi partneriga, Euroopa Liidu partneriga ja see, ja tegelikult meie partneriteks ei ole mitte Gülen üksi, vaid Türgi võimud. nii et mulle absoluutselt ei meeldi see, et äh, kuskil väljaspool Philadelphias äh, on mingid kogukonnad. nii et see teie katse siin need Küleni muudatusettepanekud siiski põhjenduspunktidesse sisse panna, nendega ma ei ole nõus. meie läb, räägime läbi ametivõimudega ja mitte kellegi teisega. kolleeg Obiols, ma arvan, et enamuses küsimustes oleme ühel nõul nii kriitiliste kui, kriitilistes kui ka positiivsetes küsimustes. ja meil on tõesti suurepärased kompromissettepanekud, mis välja töötasime raportöörina, üritasin tõesti arvestada kõikide nende arvamustega, mida siin parlamendis on välja öeldud. ja ütlen veel kord, et võib-olla ma ei kasuta alati täpselt neid teie sõnu, mida te mulle välja tõite, aga ei ole nüüd mõtet hakata siin äh, äh kisa tõstma, sellepärast et ma olen kasutanud teistsuguseid sõnu, kui sisu jääb samaks. ja teiseks, me peame endale aru andma, et mitte ainult äh, läbirääkimiste pärast äh, Küprose üle, vaid äh, ka selle kriitilise olukorra pärast, milles Türgi praegusel hetkel on, tuleb meil teha kõik selleks, et võimalikult suure häälteenamusega see raport vastu võtta. Türgi on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis partner. me peame läbirääkimisi Türgiga, Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik ja hoolimata kõikidest nendest äh, jõupingutustest ja ilusatest ja vähem ilusatest sõnadest äh, erinevatest liikmesriikidest äh, tuleb siiski tunnistada, et läbirääkimisi ei saa lõpetada enne, kui keegi pole palunud neid lõpetada. nii et äh, härra äh, esimees, raportöörina ja tegelikult ka Euroopa Parlamendina peaksime me siiski lähtuma faktidest praegusel hetkel. ja seda teen ma ka oma resolutsiooni eelnõus ja loodan, et kolleegid toetavad seda. aitäh! aitäh! ja nüüd läheme soovituse juurde nõukogule, selle soovituse on koostanud proua Ojuland. see puudutab äh, Sergei Magnitski juhtumit ja piiranguid Venemaa ametnikele, nii et proua Ojuland, palun. Thank you very much, uh, chairman. Uh, aitäh, härra esimees, kallid kolleegid. Te olete kindlasti tuttavad äh, selle juhtumiga mis puudutab nüüd Euroopa Parlamendi soovitusi nõukogule, siis me oleme tegelenud selle teemaga juba eelnevalt, juba kaks aastat peaaegu ja me oleme võtnud vastu juba kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobris esimesed soovitused nõukogule, kus me teeme ettepaneku võtta kasutusele viisapiirangud ja varasid, varade külmutamine, vabandust, ütleb härra esimees, paluksime kolleegidel, et kui nad tahavad välja minna, siis nad teeksid seda vaikselt, muidu me ei saa edasi minna aruteludega, aitäh. proua Ujuland, palun. aitäh. tundub, et inimesed põgenevad selle teema eest kallid kolleegid, me oleme selle teemaga juba töötanud väga kaua ning hoolimata meie jõupingutustest ja hoolimata soovituste vastuvõtmisest, mis me oleme saatnud nõukogule ja hoolimata sellest, et me oleme neid soovitusi ka korduvalt esitanud erinevate resolutsioonide kaudu, mis me oleme vastu võtnud Venemaa osas, ei ole nõukogu siiamaani seda teemat oma päevakorda võtnud. proua Ashton ei ole seda küsimust eh, nõukogus arutanud ja seetõttu ei ole meil ka liikmesriikide otsust selle kohta. meil ei ole mitte ainult otsust, aga seda isegi arutelu ei ole toimunud sellel teemal ja seetõttu me teeme soovituse, et Euroopa Parlament äh, võtab selle teema uuesti käsitlusse. Need soovitused siis nimelt. tegime ettepaneku, et äh, parlament peaks äh, võtma vastu uue soovituse nõukogule, kus me kordame neid samu äh, Äh, taotlusi, samu palveid, äh, mis me oleme teinud juba kaheteistkümnendal aastal, kuid lisaks sellele teeme me ettepaneku, et parlament saab vastu võtta inimestest koosneva nimekirja siis nendest, kelle suhtes meie arvates peaks kehtestama sanktsioone. see nimekiri on osaliselt võetud äh, Äh, Ameerika Ühendriikide nimekirjast, nagu te mäletate, siis kongress võttis vastu Magnitski akti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembris. see nimekiri, mis meil on, on põhjalikum me oleme saanud oma allikatest hiljem lisanimesid pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid oma nimekirja kinnitasid. Need inimesed, kes on siia jäänud, nende nimed on dokumenteeritud äh, sest nad osalesid äh, Magnitski mõrvamisel, nad osalesid ka selles osas, et nad äh, ei andnud talle ähm, ravimeid, nad ei andnud arstiabi talle, nad on, see on dokumenteeritud, et nad on osalenud piinamisel ja nad on varjanud Magnitsni, Magnitski juhtumit ning samuti äh, ka postuumselt toimunud kohtuprotsessis on nad osalenud mõistagi on see nimekiri äärmiselt oluline osa nendest soovitustest, see muudab soovituse konkreetsemalt, aga see annab nõukogule see meie esialgse idee selle kohta, kelle osas Euroopa Liit peaks võtma sanktsioonid kasutusele siis need äh, sanktsioonid, mida taotleb parlament. see nimekiri ei peaks olema ammendav nimekiri, lõplik. nõukogu sa-, nõukogule esitame me esialgse nimekirja, mille nõukogu saab äh, läbi vaadata mõningate nimede puhul, kui see osutub vajalis-, vajalikuks. oluline on välja tuua äh, selle, et me tuletame nõukogule meelde, et parlament äh, jääb oma seisukohale, sellele seisukohale, mis me võtsime vastu kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. aitäh! aitäh, härra Protasevitš, palun! aitäh, sooviks äh rõhutada, et Euroopa Rahvapartei rahv- m, mm, fraktsioon on algusest peale olnud äh, selle poolt, et äh, me ootame selgitusi ja, ja et äh, Sergei Magnitski surma eest vastutavad isikud tuleb võtta vastutusele. me arvame, et äh, soovituse vastuvõtmise algatus, et ja see, et seda teha veel äh, sellel ametiajal on hea ja põhjendatud me toetame seda algatust ja räägime ka detailidest selles tekstis. aga tahaks öelda, et see nimekirja mõte on minu meelest väga hea, mulle see meeldib. vaja oleks ära tuua nende nimed, kes ilma mingi kahtluseta on olnud seotud selle surmajuhtumiga, aitäh oh,! aitäh, härra Kidilov, palun! aitäh, härra esimees! tahaksin ütelda meie variraportööri härra Rutšeki nimel, et see raport on väga hea alus äh, alustamaks äh, ar läbirääkimisi, arutelusid, sest me oleme kõik mures äh, nende arengute tõttu, mis on viimasel ajal aset leidnud see on väga murettekitav näide sellest, kuidas inimesi koheldakse seadusandjate poolt äh, ning härra Vari raportöör ütles, et ähm, ta tuleb välja ka oma avaldusega, siis minnakse edasi aruteludega, läbirääkimistega. nüüd aitäh, palun härra Schulz. aitäh, tahaks oma fraktsiooni nimel öelda, et meie toetame proua Ojolandi äh, raportit väga kahju on, et äh, see asi on nii kaua veninud ja et komisjon ei ole seni reageerinud sellele äh, meie aga tegelikult ootame komisjonilt seda ja nõuame seda. Venemaal on seda ka väga kaua venitatud ja need äh, isikud on õigeks mõetud ja me teame, et äh, Magnitski postuumselt äh, mõisteti süüdi, nii et see on täiesti uskumatu lugu ja nimekirja võiks veel täiendada ja lisada ka etteheited, mis on seotud konkreetsete isikutega, et me teaks, et miks me ei taha neid äh, Euroopa Liitu reisida lasta, kuni äh, Venemaal endal selle juhtumi uurimisega ei tegelda. ja ma arvan, et vaja on anda märku, et Euroopa Liidul on äh, küünised ja võib ja ta võib äh, nende inimeste vastu üht-teist ette võtta, kes on selliste inimõiguste rikkumistega seotud. Ukrainaga seoses peame me ka valmistuma selliseks käitumiseks, sest see, milliseid uudiseid me sealt äh, saame, kuidas Vene võim Ukrainasse äh, tungib, kuidas Maidanil toimuvasse seon-, sekkuvad Vene võimuesindajad, see, me peame ette valmistama ilmselt ka teistsuguseid nimekirju aitäh, härra Tannak, palun. aitäh, härra esimees, mina õnnitlen äh, proua raportööri, proua Ojulandi. ma leian, et on äärmiselt oluline võt-, me võtaksime võimaluse ja tunnustaksime seda, kui suurepärast tööd äh, on, äh, on tehtud nüüd Sergei Menitski juhtumi puhul me üritame saada õiglust äh, Sergei Magnitskile ning äh, ning äh, me peaksime vaatama, kuidas on võimalik Sergeile saada õiglust et äh, me oleme nõus nende muredega, mis on tõstatanud siin nüüd õigusriigi osa pealt ja karistamatuse küsimust, mis valitseb praegu Venemaal. Neid, kes on vastutavad sellise kohutava äh, sündmuse üritu-, sellise juhtumi äh, osalemisel, on täiesti saanud, jäänud karistusest välja ning enamustes liikmesriikides oleks selline täiesti mõeldamatu kui sellistes riikides, kus on õigusriik olemas. üks äh, Vene diplomaat üritas seda õigustada, äh, kuid äh, kujutlegem ette, mis see kõik kaasa toob perekonnale, Sergei Magnitski perekonnale, kes on sügavas leinas. ma olen selle poolt, et need, kes on vastutavad, peaksid saama karistada ning samuti ka eh, Ameerika Kongress eh, ning eh, ka Briti senat peaks seda tunnistama, mis on toimunud. see ei, meil minu arvates on äh, see väga hea, et meil on selline moraalne seisukoht võetud, ehkki see ei ole õiguslikult äh, siduv, see soovitus, aitäh. aitäh, härra Kelam, palun. aitäh, esimees, ma tahaksin õnnitleda kolleeg Ojulandi sellest, et ta on olnud nii järjekindel selle soovituse kokkupanemisel siin selles tekstis on üks osa, mida ma tahaksin esile tuua meil on aina suurenev vajadus selle järgi, et meil oleks Venemaa suunas kõikehõlmav poliitika, mida kõik liikmesriigid toetaksid. me peame saatma Venemaale selge sõnumi, see on vajalik, sellepärast et praegu Venemaa rikub pidevalt ja aina rohkem neid kohustusi, mis ta on endale tegelikult võtnud. me peaksime Eh, kinnitama edaspidi, et me oleme mures, aga te näete, et see ei ole viinud mitte kusagile nii et äh, selline ühiskond, mis on poliitiliselt korrumpeerunud, äh, seda saab äh, suu-, siis käsitleda konkreetse poliitikaga. see antud tekst meie ees on väga hea samm selles suunas. me peaksime minema selles suunas, kuhu on läinud Ameerika Kongress, et me võtame vastu nimekirja nendest inimestest, kes on olnud vastutavad härra Magnitski surma eest täna pärastlõunal me saame äh, äh, proua Ashtonile sellesama küsimuse esitada, miks ta ei ole seda äh, küsimust Välisasjade Nõukogu päevakorda lisanud, aitäh. aitäh, härra Landsbergis, palun. aitäh, härra esimees. tegemist ei ole ainult Sergei Magnitski juhtumiga, tegemist on meie endi väärikuse küsimusega, meie kui Euroopa Parlamendi küsimusega, meie väärikusega. loodetavasti meie komisjon ja samuti ka kogu koda peab meeles inimõigusi ja demokraatiat ning me peaksime võitlema selle vastu, mis ei kea kinni demokraatiast. me peaksime võitlema karistamatuse vastu ning äh, prokurörid äh, ja kohtunikud, kes on korrumpeerunud, peaksid äh, saama karistada ja toetagem Kristiina Ojulandi õiget algatust, aitäh. aitäh. siseasjade peadirektoraadist, komisjonist on kohal proua Schmidt, et kes võtab sõna ja selgitab, mis toimub äh, komisjonis äh, selle äh, dokumendi suhtes. härra Schmidt, proua Schmidt, härra Schmidt, vabandust. My name is Diederik Paama tere hommikust, mina olen Diedrich Baarmann, ma olen äh, siseasjade peadirektoraadist. ma arvan, et välisteenistus peaks sellele küsimusele vastama, sest tegemist on küsimusega, mis ei ole meie peadirektoraadi pädevuses, nii et palun andke sõna välisteenistusele. jah, palun siis. aitäh, härra esimees. kõigepealt äh, suur tänu lugupeetud rahvasaadikutele, et äh, te juhtisite tähelepanu sellele Magnitski juhtumisele. kahjuks, nagu te ütlesite, ei ole tegemist ühe Äh, ja ainsa juhtumiga korruptsioonivastases võitluses äh, Venemaal ja mina sooviksin öelda, et me tõesti vaatame kõiki neid üksikjuhtumeid äh, nii tähelepanelikult kui, kui vaja, sest kui me neid küsimusi vaatame, siis me näeme, et tegemist on tegelikult süsteemse probleemiga. näiteks proua Trukonikova Tolonikova vangistamine, see on ka probleem, millega meil tuleb tegeleda. me toetame kõiki äh, inimesi, kes võitlevad inimõiguste võitlemise eest ja kaitsevad neid äh, ja meil on kolm miljonit äh, eurot igaks aastaks ette nähtud, toetamaks neid inimesi Venemaal. me kohtume perekonnaliikmetega, advokaatidega, seda ka härra Magnitski puhul. ja me teeme seda selleks, et teada saada, mida on võimalik teha ja mida me teeme. mis puudutab Magnitski juhtumit, siis seda on juba öeldud äh, mitmed rahvasaadikud nimelt ütlesid seda, et meil on selgeid tõendeid selle kohta, et korruptsioonivastases võitluses ei ole hakkama saadud ja et probleeme on kohtusüsteemiga. on läbi viidud uuringuid äh, Äh, seda on teinud sõltumatud äh, uuringud nagu näiteks inimõiguste nõukogu ja ka vanglate tööd jälgiv nõukogu, mis on öelnud, et tõesti seal on probleeme, ei ole antud asm-, esmaabi, arstiabi ja peale selle on vange piinatud peale selle tuleb meil ka Euroopa Nõukogu raportiga arvestada, mis puudutab täpselt sedasama küsimust ja nemad jõuavad samadele järeldustele mida on nüüd tehtud ja mida on võimalik veel teha? see on tegelikult üks tähtsamaid küsimusi. kõigepealt äh, on tegemist väga unikaalse olukorraga, kui Euroopa Liidu pre-, äh, ülemkogu president Van Rompuy kirjutab äh, härra Medvedjevile kirja ja ta tegi seda just Magnitski juhtumi puhul ja ta palus, et alustatakse uusi uuringuid selles küsimuses nõukogu ja proua Ashton tegelevad ka selle küsimusega. proua Ashton on nimelt Magnitski juhtumi osas eelmisel aastal teinud kaks avaldust. nii et isegi kui see ei olnud nüüd välisasjade komisjoni päevakorras, me tegeleme selle küsimusega, me jälgime, mis toimub väga tähelepanelikult. mina isiklikult äh, Vene partneritega inimõiguste alaseid kohtumisi juhin tihti ja vastus, mille me saame Vene ametivõimudelt nendelt küsimustelt, on see, et me lihtsalt politiseerime seda juhtumit ja see on tegelikult ainus vastus, mida me oleme saanud. nüüd, mida veel ette võtta? nagu Euroopa Nõukogu resolutsioon äh, leiame ka meie, et varade külmutamine ja viisakeeld äh, on tõesti nii-öelda viimane võimalus. me muidugi ei välistaks seda, aga kui me seda teeme, siis tuleb meil väga tähelepanelikult ka mõelda äh, tagajärgede peale ja ma tõesti palun, et kolleegid mõtleks siis tõesti selle peale, kuidas seda teha. meil on sanktsioonidega ka teatud kogemusi, kõigepealt on meil vaja kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide toetust sellele, aga veelgi tähtsam on see, et me teame, et meil on olnud äh, raskeid, raskusi minevikus, sellepärast et inimesed, kes on seal nimekirjas, võivad pöörduda kohtu poole ja vaidlustada need sanktsioonid, mis on nende vastu väljastatud, nii et kui me neid meetmeid kasutame, siis me peame olema väga ettevaatlikud, eriti kui me hakkame hindama tagajärgi ja sest tagajärjed võivad olla väga rasked. kui nad lähevad kohtusse ja on seal edukad, siis mis saab, nii et mõelge mõelgem selle peale. nii et võib-olla oleks võib-olla meil sellist mitmetasandilist vastust vaja, paluksime ametivõimudele, et nad teeksid oma töö ära korralikult, et uuringuid viidaks läbi põhjalikult ja korralikult ja kui nad ei vasta, siis ma arvan, et siis on meil piisavalt vahendeid. eelmisel aastal juba see koda tegi ettepaneku, mis puudutas viisalihtsustusrežiimi lepingut, mille üle peeti läbirääkimisi ja see on ka tegelikult üks võimalus äh, enne kui me kasutame seda nii-öelda viimast päästerõngast ehk siis viisakeeldu ja varade külmetamist. suur tänu! proua Ujuland lõpetuseks, palun. suur tänu kõigile kolleegidele toetuse eest. mul on väga hea meel kuulda, et me saame selle küsimusega edasi minna, selle soovitusega nõukogule ja komisjonile ning äh, ootan teie muudatusettepanekuid, mida mõned kolleegid äh, lubasid teha ja ma loodan, et me siis saame kinni pidada sellest ajakavast, äh, sest meie ametiperiood hakkab lõppema ja ma loodan, et me saame selle resolutsiooni veel vastu võtta enne meie ametiperioodi lõppu. aitäh! muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne seitsmendal detsembril, kahekümne seitsmendal veebruaril keskpäeval ja teeme nüüd väikese pausi, aga siiski saab härra Lamstor siin enne veel sõna. kas te ütlesite, et Türgi raporti puhul on muudetud ajakava, sest äh, Äh, Riia palus, et seda tehtaks, aga me ei kuulnud vähemalt äh, neid uusi kuupäevi. võib-olla ma ei kuulnud, aga kas meil on uus ajakava Türgi raporti jaoks? Been... kui jah, siis vähemalt seda ei öeldud või kas seda alles töötatakse välja? jah, tundub, et äh, ikka veel tegemisel aga Riia ju palus, et me muudaksime ja mulle tundus, et kõik olid nõus. siin on kuupäevad kirjas, aga, aga ma ei tea, Türgi edusammud hääletame kolmandal märtsil on siin kirjas. siin on viga aastaga, siin on kaks tuhat kolmteist kirjas, aga see peab olema kaks tuhat neliteist. no minul on siin kirjas kolmas märts kaks tuhat neliteist hääletus I mean, you know. okay, we'll have a break until teeme väikese pausi kuni laiendatud juhatuse koosoleku alguseni ja jätkame siis laiendatud juhatusega.